Thank you, colleagues. Freedom. tänan, kolleegid. ajakirjandus äh, ja meediavabadus maailmas, raportöör proua Šake. palun vaikust saalis. seega alustame pärastlõunast koosolekut raporti projekti aruteluga ajakirjanduse meediavabadus maailmas Äh, see raporti projekt on hetkel ainult inglise keeles kättesaadav, kuid siis, kui see tõlgitakse kõikidesse keeltesse, saadetakse teile need sekretäriaadi poolt elektronpostiga. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on üheksas aprill, keskpäev. ja annan kohe sõna raportöörile, palun. suur tänu, esimees ja lubage äh, alustuseks tänada kolleege ja teisi huvigruppide esindajaid ja kodanikuühiskonna esindajaid, kes panustasid oma ideede ja ettepanekutega sellesse projekti. Äh, see sai alguse äh, diskussioonidokumendiga ja see on olnud väga laialine protsess, sest on oluline, et see, mida me siin koostame, võetakse hästi vastu ka nende poolt, kes tegutsevad kohapeal ja tegutsevad väga rasketes oludes Äh, üks märkus, enne kui ma annan lühiülevaate sellest projektist. ma valisin spetsiaalselt ajakirjanduse meediavabaduse maailma teema ja seda, mida Euroopa Liit peaks tegema äh, teemapõhise lähenemisega. ma spetsiifiliselt ei toonud välja äh, üksikuid riike, sest äh, ma arvan, et nende kõikide mainimine on võimatu ja me peaksime hindama kõrgelt väga paljude kodanikuühiskonna organisatsioonide tööd, kes igal aastal koostavad vastavaid loetelusid ja äh, avaldavaid hinnanguid. Äh, seega raporti projekti alustuseks on pressi ja ajakirjanduse ja meedia roll, mis on oluline inimõiguste teostamiseks ja Euroopa Liit peaks optimeerima omapoolseid programme, et täiendada kodanikuühiskonna ja ajakirjanike ühenduste tööd ja siin on lühidalt öeldud, et Euroopa Liit Liidu usaldusväärsus on tagada ainult siis, kui meil ka kodus on kord majas. samas ma tahan mm, äh, meenutada, et tegemist on ajakirjanduse, meediavabaduse maailmas ja välisteenistusega äh, kui me kaalume neid äh, mitmesuguseid ohtusid, millega ajakirjanikud silmitsi seisavad ja neid on palju, äh, on selge, et väga paljud sellised ohud ja piirangud on kehtestatud valitsuse poolt, teinekord äh, mingi mm, juriidilise surve läbi või mingisuguse vastu võetud seadustega, näiteks terrorismivastase võitluse seadustega või mm, julgeolekukaalutluse vastu võetud seadustega. samal aegselt Äh, paljud looseadused, millega reguleeritakse maine kahjustamist, jumalateadust ja laimu ja nendega kaasnevad karistused äh, on sellised, mis võivad põhjustada tsensuuri ajakirjanduses. Äh, samal ajal rõhutatakse, et meediaväljaannete omanike kontsentreerumine tekitab probleeme ja meediamaastik maailmas muutub väga kiiresti ja üks ohtusid on selles, et valitsused sageli äh, äh, soovivad interneti ja äh, teabe teenuste pakkujatele erastada nii-öelda internetipolitseiteenust ja samuti äh, äh, me peame mõtlema ka nende traditsiooniliste propagandavahenditele ja ei tohi unustada ka, et digiteerimine on laialt levinud ja samas äh, tuleb mainida ka seda, et seeläbi on äh, see õhuke piirjoon teabe ja arvamuste vahel hägustunud ja väga palju sisu toodetakse nüüd kasutajate poolt Euroopa Liidus on oma tegevuspoliitikaid ja programme, kuid seda on võimalik veel tõhustada ja äh, on võimalik tagada ähm, sidusam lähenemine äh, lähtudes võrdlusandmetest. mõningad ettepanekud. peadirektorat Defco ja Euroopa Välisteenistus peaks paremini koostööd tegema ja kooskõlastama oma programmeerimist äh,, tõustada sünergiat poliitilise ja diplomaatilise töö vahel äh, Äh, ja see tähendaks seda üleminekuks ad hoc äh, rahastamiselt projektide puhul jätkusuutlikumale lähenemisele, et äh, suurendada ka kohalike kohalikul tasandil tegutsevate organisatsioonide suutlikkust ja mitte keskenduda ainult suuremate organisatsioonidele. Euroopa Liit saab tõhustada oma rolli ka lähinaabruses eriti kandidaatriikides eh, ja seda eriti kaubandus- ja assotsiatsioonilepingute raames kui me mõtleme olemasolevatele rahastamisvahenditele, nagu näiteks Euroopa demokraatia inimõiguste rahastamisvahendile ja teistele geograafilisel põhimõttel kasutatud raha, rahaliste vahendile, siis tuleks neid kasutada paindlikumalt ja siin rõhutatakse vajadust suurendada kohaliku tasandi osadust ja äh, panustada ähm, võimekuse tõstmisele äh, koha peal. üks põhilisi probleeme äh, ajakirjanikele ja meediale kolmandates riikides on see, et pärast seda, kui ajakirjanikke on ähm, mm, ähvardatud ja meediavabadust on piiratud, äh, valitseb karistamatuse õhkkond ja me peaksime sellest üle saama, pakkudes abi ähm, ajakirjanike vastu suunatud kuritegude uurimisel. selleks on vaja rahalisi vahendeid, selleks on vaja ühendada ka vajalikke ekspertteadmisi, et ajakirjanikud saaksid ennast kaitsta ja et neid ei hirmutataks ega jätaks ilma võimalusest end kaitsta. veel üks Euroopa Liidu roll oleks äh, ajakirjanduse meedia toetamine Äh, kolmandates riikides äh, mm, valimissüsteemi korraldamisel ja äh, soodustada mm, valimisorganite ja ajakirjanike vahelist koostööd, et tagada valimisprotsessi legitiimsus ja läbipaistvus ja selle tulemusel ka valimistulemused on legitiimsemad ja kohalike ajakirjanike kontrolli alla. ja enne kui ma lõpetan, veel üks ettepanek oleks ähm, kasulik, kui välisteenistus äh, kasutaks paremini ära äh, olemasolevad mitmepoolsed foorumid, mis keskenduvad äh, digitaalmeediale, näiteks Euroopa Nõukogu, UNESCO, OECD ja teised foorumid, kes tegutsevad ÜRO egiidi all. ja loodetavasti nii kom-, komisjon kui ka nõukogu läbi välisteenistuse äh, tegutseb selle nimel, et äh, töötada välja ajakirjanduse maide vabade strateegia, sealhulgas kõigi digitaalmeedia valdkonnas, et äh, kaitsta Euroopa Liidu mainet äh, maailmas ja kaitsta ajakirjandus- ja meediavabadust maailmas. ja ma loodan, et variraportöörid nõustuvad minuga, et me ei pea dubleerima kodanikuühiskonna organisatsioonide töid ja tegemisi koostades äh, nende riikide nimekirja, kus ajakirjanduse ja meediavabaduses on veel puudusi, kuid ma igati ootan teie äh, lisandusi äh, meie raporti temaatiliste valdkondade, ma loodan, et me saadame neid äh, läbi vaadata kollegiaalselt samas äh, mõeldes nendele inimestele, keda me soovime kaitsta ja kaitsta läbi ajakirjanduse meediavabaduse suur tänu, kolm komisjoni liiget on palunud sõna. proua Ibrisatšits. tänan, esimees. ma loodan, et ma ei räägi pikalt, sest ma nõustun suures laastus sellega, mida ütles raportöör ja õnnitlen teda väga hästi äh, tehtud tööst, vähemalt praeguse hetkeni, seda näeme ka siis, kui muudatusettepanekud esitatakse Äh, ma teen ettepaneku järgida raportööri soovitust. Äh, mina olin Rahvapartei variraportöörina samuti seisukohal, et me ei peaks konkreetseid riike välja tooma, sest meil on juba eraldi raportid koostatud nende riikide kohta, kes on Euroopa Liidu naaberriigid või on suhetes Euroopa Liiduga. Nende kohta koostatakse iga-aastaseid raporteid, mille puhul on võimalik mainida konkreetseid riike ja tuua välja konkreetseid nimesid äh, kui me alustame äh, üldises raportis selliste konkreetsete kaasumite kirjeldamisega, siis satume olukorda, mis väljub meie kontrolli alt. mul on hea meel, et me oleme lähenenud sellele probleemile üldise nurga alt. ja ma olen eriti rahul sellega, et esimest korda mainitakse digimeediat ja sotsiaalmeediat tegemist on uue tegelikkusega. ma konsulteerisin ka teiste inimestega ja mõtlesin, kas me peaksime seda mainima meediavabadust käsitlevas raportis või mitte ja leian, et jah. kuna see paneb meid väga raskesse olukorda, kuna me ei tea täpselt, kus jookseb see piir selle vahel, kes on ajakirjanik ja kes ei ole. näiteks blogijad, kes ei ole ajakirjanikud äh, võivad olla nende riikide režiimi poolt koheldud ajakirjanikena, sest äh, riigiisad näevad nendes ohtu. me peame ka seda arutama ja ma jään ootama muudatusettepanekuid selle kohta, sest praegu on alles esimene arutelu, kuid asjaolu, et me oleme selle teema sisse viinud, on hea minu arvates. ma toetan sellist üldist lähenemist ma toetan ka seda, mida ütles äh, raportöör, et me ei pea mingeid konkreetseid riike ega kaasuseid ega meetmeid äh, mainima, sest selleks on teised võimalused ja ma väga sooviksin, et, et äh, meedia digiteerimine, sotsiaalmeedia ei jääks sisse. nii palju minu poolt. suur tänu, järgmisena Proua Jaakonsaari, proua Jaakonsaari puhejuhataja. suur tänu, esimees. minu arvates äh, see dokumendi eelnõu on väga heaks äh, aluseks ja need äh, alajaotused panevad teksti heasse raamistikku. on väga õige, et digitaliseerimisprobleem on tõstetud esile, aga võib-olla peaksime siin äh, strateegia osas ka rohkem süviti minema, peaksime tooma välja oma strateegilised äh, nõudmised. me tahame, et muutused sõnavabaduses ja ajakirjandusvabaduses äh, toimuksid fokusseeritumalt ja meil peab olema oma kindel strateegia raportöör toob siin välja, et Euroopa Liit peaks tegema rohkem koostööd ja peaks äh, rohkem äh, koordineerima Euroopa Komisjoni peadirektoraadi välisteenistuse ja Euroopa Parlamendi vahel ja koostöö tegemine ei ole sugugi iseenesestmõistetav. oluline on see, et kuna Euroopa Parlamendil on äh, oluline roll äh, kanda raportööride, äh, raportite koostamisel ja arvamuste esitamisel, eriti mis puudutab ka lepingutealaseid läbirääkimisi, siis tulevad alati mängu ka võrdlusalused ja kindlasti peaksid parlament ja välisteenistus äh, tihedamat koostööd tegema. väga olulised on äh, rahvusvahelised äh, lepingud, aga need peavad sisaldama kindlasti ka selgelt sätestatud jälgimismehhanismi ja ajakava eriti siis, kui me räägime ajakirjanduse meediavabadusest minu arvates võiks see raport olla natukene tugevamalt sõnastatud. mitmes kohas kasutatakse siin mõistet considers ehk äh, märgib ära ja selline sõnastus nõrgendab ka kogu sõnumit. mis puudutab äh, rahastamist äh, ja majanduslikku haldust, siis Prožakel on aga väga head ettepanekud. nüüd, äh, mis puudutab siin äh, ajakirjanduse mitmekesisust ja seda, mida me mainisime töödokumendis, siis äh, ma arvan, et strateegia peatüktis tuleks rohkem äh, tähelepanu äh, pöörata sellele, et meedia tihtipeale ja sellesuunaline töö peaks olema fokusseeritum. rahvapartei äh, variraportöör ja ka raportöör ütlesid, et ei ole mõtet loetleda üles riike, kus äh, meedia arengud ei ole olnud positiivsed. loomulikult meil ei ole vaja sellist äh, ammendavat äh, nimekirja, aga kui mõnes riigis on arengud tõesti tugevalt negatiivselt ja kui ajakirjandusvabadus käib tugevalt allamäge, siis tuleks neid riike küll mainida niisiis. Euroopa Liit äh, esindab äh, üleilmastunud maailmas äh, sõnavabadust ja ajakirjandusvabadust ja seetõttu peaks Euroopa Liit kasutama nende vabaduste toetuseks võitavaid meetmeid ka oma liikmesriikides. veebruaris võttis Kodanikuvabaduste komisjon vastu algatusraporti, mis käsitles äh, sama teemat ehk siis ajakirjandusvabadus Euroopa Liidus. ja see raport äh, jõuab äh, maikuus täiskogule. selle raporti äh, sisu ülevõtmine ajakirjandusraportisse oleks väga hea. nii et praegune dokument on meil heaks aluseks, ma loodan, et me saame selle pinnalt veel kaugemale minna ja me võiksime tõesti konkreetsemalt mainida ka seda, millistes riikides on äh, sõnavabadus ja ajakirjandusvabadus dramaatiliselt halvenenud. kahjuks ma pean nüüd äh, mah-, lahkuma äh, kella viie paiku, et jõuda lennuki peale, minna koju, nii et ma arvatavasti ei saa kuulata ära raportööri vastust, aga mu assistent paneb kõik kirja, aitäh. Sir Atkins, you have the floor härra Atkins, palun. tänan, esimees. ma arvan, et selle äh, raporti sisu on väga huvitav äh, ja mul oli võimalus sellega tutvuda täna pärastlõunal äh,. ainuke mure, mis mul on, et see sisaldab elemente, mida ameeriklased motherhood on apple, apple pie. see püüab hõlmata kõiki erinevaid aspekte seoses ajakirjandusvabadusega äh, seda on lihtne lugeda ja kõik võivad selle käes püsti tõsta ja öelda, et see on saavutus, seda Euroopa Liit kaitseb. kuid probleem on selles, et äh, teinekord on vaja olla konkreetsem ja ma ei tea, kas kolleegid on teadlikud, Ühendkuningriigis praegu toimub äh, suur parlamentaarne äh, poliitikadebatt ajakirjanduse vabaduse teemal seoses erinevate juhtumitega meediavaldkonnas äh, seoses sellega, mida on öeldud äh, kuulsate inimeste kohta. Äh, mille tulemusena on algatatud kohtuhagisid ja tõstetud, et mõningatel juhtudel on meedias sõna otseselt valetanud ja teinekord petnud ja moonutanud fakte ja selliste asjaolude juures loomulikult tekib mure äh, näiteks politsei on avaldanud meediale infot kuulsate inimeste ja isegi tavainimeste kohta ja avalikkus ei ole seda heaks kiitnud. seega Ühendkuningriigis avalikkuse surve ajakirjanduse vabadusele on üsna vaenulik praegu ja äh, justiitsminister Levenson, äh, kellele anti ülesanne peaministri poolt äh, seda asja uurida, Äh, on arvanud, et tasakaalu leidmine on äärmiselt raske, sest esimest korda äh, Ühendkuningriigis pidime tegelema konkreetsete küsimustega, mitte üldiste küsimustega ja London Timesis oli täna kiri, mida ma lugesin, kui ma täna saabusin, miks ajakirjandus äh, peaks olema vabam kui kõik teised igapäevases elus, see on hea küsimus me alati arvame kindlalt, et ajakirjandus peab olema vaba, sest vaba ajakirjandus tähendab vaba rahvast ja see on õige, aga miks peaks ajakirjandus olema vabam kui keegi teine, see oli selle kirja sisu ja tegelikult selles on luba sees ja ma arvan, et raporteer on toiminud väga targalt, hõlmates väga palju neid aspekte, näiteks esimeses punktis, kus ta ütleb, et et äh, tunnustades, et valitsustel langeb esmane süü eh, pressivabaduse takistamisel. just ajakirjandus Ühendkuningriigis praegu süüdistab selles eh, peaministrit ja tööpartei, et valitsus on takistanud ajakirjandust tema tegevuses, mis oleks täiesti lubamatu Euroopa Liidus. seega eh, jääb endiselt küsimärk selle kohale, kuidas see asi toimib ja ma tahaksin öelda raportöörile, et ma ei ole sajaprotsendiliselt kindel, et ma nõustun eelkõnelejatega, et me ei maini konkreetselt mõningaid riike, kui selle raportile tahetakse anda suuremat kaalu ja tal on kõik võimalused selleks, võib-olla peaks sellega esitama ka lisa, nagu näiteks Amnesty International esitab äh, loetelu riikidest, äh, tuues välja nii-öelda äh, ajakirjandusvabaduse indeksi, võib-olla oleks vaja sellist lisanimekirja nende riikide kohta, äh, kus meie arvates ajakirjandusvabadus ei ole nii hästi tagatud, nagu me sooviksime. Äh, äh, tekib küsimus, kas meie oleme vabad pressiga suheldes. igatahes see on retooriline küsimus, ma saan aru, milliseid praktilisi raskusi see tekitab, kui meil on vaja koostada nimekiri saja üheksakümne kaheksast riigist ja igalühel panna ähm, hinnang halb, hea ja nii edasi. ja veel üks asi, mis mulle muret tekitab ja mida äh, Britannias sageli esineb, äh, Lord Levinson äh, tegelikult ei puudutanud interneti ja blogijate teemat sisus ja ma näen, et raporter püüab oma kommentaarides digimeedia kohta seda käsitleda kuid digimeedia ei äh, pärine ühest riigist äh,, seda ei, ei trükita Pariisis, Londonis või mujal, me ei tea isegi teinekord, kust ta tuleb ja seda on väga raske kontrollida. ja kuigi raportööri poolt äh, öeldud äh, on väga oluline, äh, võib-olla me peaksime siiski mõtlema äh,, kuidas konkreetselt läheneda sellele küsimusele äh, see on vaieldamatult äh, üks kõige tähtsam vabade rahvaste parlament maailmas. seega meie ülesanne on, arvestades, et meie liikmete seas on ka liikmesriike, kus alles lähiminevikus puudus ajakirjandusvabadus, äh, tuleks äh, oma poolt paika panna teatud tase, norm Äh, äh, raportöör on teinud äh, märkimisväärselt head tööd, kuid samas mul tekib küsimus, kas me ei saaks veel ühe selle väikese sammu lisaks teha ja olla konkreetsem et koostada selliseid nimekirja, mille alusel siis teisi riike saaks hinnata. tänan. viimasena saab sõna härra Landsbergis. tänan, esimees. ma tahaksin õnnitleda proua raportööri ja nagu Hätkinski teha ettepaneku äh, selle kohta, et seda raporti mõningaid punkte tuleks võib-olla laiendada ja täiendada. dokumente võib muidugi täiendada esitatavate muudatusettepanekute abil, kuid sageli äh, teeb seda ka ise raportöör ja raportöör antud hetkel niimoodi ka toimib. kui ma vaatasin läbi selle raporti projekti, siis ma leidsin, et ei käsitleta meelelahutuse meediavahelisi suhteid sageli meelelahutus äri püüab ennast ja oma tegevust varjata ajakirjandusvabaduse loosingutega. kas on tegemist meedia või meelelahutusäriga, kust jookseb seal eraldusjoon? võib-olla ähm, sellist aspekti võiks käsitleda mingil kujul. ja veel mõned tähelepanekud Äh, sõnavabaduse kohta. kas see sõnavabadus, väljendusvabadus on tõesti vaba meediaettevõtete huvidest? ta on küll vaba ajakirjanike jaoks, aga ähm, ajakirjanduse äh, ettevõtete puhul, kellel on huvi teenida kasu äh, Äh, ja väga sageli selle tulemusena tekib äh, sisemine tsensuur, mitte riigipoolne tsensuur. ka seda mõtet äh, tuleks võib-olla käsitleda, arvestades seda, et see on Euroopa Parlamendi dokument. nüüd vabadus ja ohud. millal vabadus satub ohtu? mõned punktid on väga õiged ja täpsed, kuid tuleks nagu ajakohastada veel. millal poliitika kriitikat äh, võrdsustatakse näiteks vihakõnega või laimuga, kust jookseb see piirjoon? ja eriti äh, ekstremistide puhul. näiteks Venemaal varem kehtinud äh, ekstremismi piiramisseadused on veelgi tugevdatud, kuid äh, igasugust valitsuse kriitikat võidakse nüüd kriminaliseerida, nimetada seda äärmuslaste tegevuses. ja üheksandas punktis Te mainisite, äh, et meediat sageli kasutatakse ära traditsioonilise propaganda vahendina. see on väga ähm, leebelt öeldud, pehmelt öeldud. võib-olla see tähendab seda, et vabadust äh, tõlgendatakse valesti. kui ajakirjanikke kasutatakse ära altkäemaksu abil Äh, et poliitilisi vastaseid maha suruda või laimata. sest ajakirjandus on väga tugev jõud ja seda sageli kasutatakse ära sel eesmärgil. ja selle kohta tuleks samuti muret avaldada ja ma palun äh, raportööril selle peale mõelda. kui te nüüd lubate, siis ma teen ühe isikliku märkuse, mis puudutab äh, kolleeg Atkinsi sõnavõttu tõttu ma olen täiesti nõus selle mõttega, et äh, või selle võimalusega, et on panna kirja selline nimekiri, mis ei ole kooskõlas äh, meedia ja ajakirjandusvabadusega, ähm, selles mõttes nagu meie sellest äh, demokraatlikus maailmas aru saame, kuid mulle tundub, et ähm, ei ole eriti lihtne leida selliste isikute komisjoni või kolleegiumi, kes oleksid äh, pädevad ning objektiivsed, et sellist nimekirja koostada. selles mõttes, et äh, on üsna mm, lihtne, et selline nimekiri muutub äh, poliitiliseks propagandavahendiks. seega, et me peaksime natukene ettevaatlikud selles suhtes olema. sõna kommentaarideks siis palun raportöörile Grazie, thank you uh, and thanks. suur tänu ja suur tänu eriti variraportööridele ja teistele, kes oma kommentaare esitasid, ma hindan kõrgelt teie ettepanekuid, arvestades, et nendel raportitel on teatud mm, piirid äh, seatud, ma loodan, et muudatusettepanekud lisavad selle väärtust, et see ei oleks lihtsalt niimoodi motherhood ja apple pie lähenemine ma tahaksin vastata proua Jakonsaarile, härra Atkinsile, äh, meenutades teile, et äh, mina olin raportöör ka äh, digi, digimeedia vabaduse strateegia raportöör, mis oli suunatud välisteenistusele, mis käsitles väga konkreetseid küsimusi seoses digiteerimisega meedias ja ka mitte ainult. selles raportis neid käsitleti Äh, kui te leiate, et mitte, siis me võime selle üle vaadata ja minu eesmärk oli mitte üle korrata alles hiljuti äh, vastu võetud raportid. ja mida rohkem me saame üksikasjadest rääkida, seda parem. kui me räägime Europarlamendi rollist, ma nõustun, et seda tuleks täpsemalt äh, kirjeldada sest meil on ka võimalus oma tööd parandada ja oma tegemisi parandada läbi meie delegatsioonide töö, läbi läbirääkimiste ja kokkulepete, läbi raportite ja ka läbi välisteenistuse ja komisjoni raportite parlamendile. me võiksime seda võib-olla jõulisemalt sõnastada, see oli konkreetselt proua Jaakonsaari ettepanek ja selles on mõte sees. ma kuulasin ära ka tema soovituse Ehm, konkreetsemalt mainida pluralismi ja meedia omandisuhete küsimust. ja mul äh, tulen selle konkreetse küsimuse juurde, konkreetsete riikide mainimine, see tegelikult tekitab dilemmad. ma kardan, et, et ei ole ühtegi riiki, kus probleeme absoluutselt poleks. mina olen pärit Hollandist, mida tuntakse suhteliselt liberaalse vaba riigina, äh, kus äh, hinnatakse kõrgelt sõnavabadust Äh, kuid ka minu kodumaal on probleeme ajakirjanikel ja on probleeme digiteerimisega. loomulikult me jälgime arenguid Ühendkuningriigis. Äh, ja sealt ma sain inspiratsiooni punktile kakskümmend, kus on öeldud, et, et et eh, konkreetselt nõu-, nagu Euroopa Liidus mõningad meediaväljaanded on sattunud eh, kontrolli alla oma ebaeetilise käitumise tõttu ja nii edasi. ja samas ma soovin eh, mainida, et minu arvates valitsevad veel väga suured erinevad, erinevused äh, äh, väljakutsete vahel äh,, mis, millega Euroopa Liidu liikmesriigid kokku puutuvad ja võrreldes selle äh, Äh, elu ja surma situatsiooniga, äh, millega kokku puutuvad kolmandate riikide ajakirjanikud. Äh, ma küll olen teadlik nendest probleemidest, mis meil liikmesriikides valitsevad, ei ole need võrreldavad eelpool nimetatutega. ja teie, härra esimees, ütlesite, miks me ei pakuks välja lisa, mis sisaldaks äh, erinevaid loetelusid, mida spetsialiseeritud äh, valitsusvälisorganisatsioonid juba koostavad, Reporter Without Borders koostab igal aastal sellise loetelu, ajakirjanike kaitsekomitee koostab vastavaid äh, järjestusi igal aastal ja Freedom House avaldab igal aastal ka pressivabaduse raporteid äh, ma olen valmis arvesse võtma ka erinevaid ettepanekuid ja võib-olla see annaks meile selle tasakaalu tasakaalustatud kogumi nendest järjestustest, mis ma siiski arvan, kahjuks ärgitab väga palju debatte, et mõned inimesed eelistavad ühte või teist riiki, teised kritiseerivad neid ja ma loodan, et me leiame mingi lahenduse ja ma loodan, et me suudame selle küsimuse läbi arutada ka variraportööridega. vastuseks härra Landsbergisele Äh, äh, kes mainis, et ajakirjandust ja meediat äh, kasutatakse selleks, et mõjutada avalikku arvamust ja tegutseda kriitikute vastu, maha suruda kriitikat. Te mainisite ka erinevust meelelahutusäri ja meedia vahel. sageli kasutatakse vaba meediat argumendina sellise käitumise seadustamiseks ja kas üldse eksisteerib tõeliselt vaba meediat, küsib härra Landsberg, igal ligil on probleeme, kuid äh, ma arvan, et see on ambitsioonikas eesmärk, mille nimel me võiksime tõsiselt tööd teha. ma teen seda oma raportis, te mainisite samuti ka äh, poliitiline avaldus äh, versus äärmuslikud avaldused, äh, mida püütakse maha suruda terrorismi vastu võitlusseadustega, äh, viha õhutavate äh, tegudes reguleerivate seaduste, kuid see, kui teil on konkreetseid viiteid selle kohta, siis ma oleksin tänulik nende eest. ma kuulasin ära teie tähelepanekud, kommentaarid, ma olen väga tänulik teie koostöövalmiduse eest, ootan koostööd variraportööridega, kõikide nendega, kes soovivad oma muudatusettepanekuid esitada ja kui me räägime konkreetselt digiteerimise aspektidest, siis palun vaadake minu raportit Digimeediavabadus ja proua Jaakonson mainis ka, et kodanikuõiguste komisjonis on koostamisel äh, vastavateemaline raport, need raportid peaksid teineteist täiendama ja mitte konkureerima. tänan. You your aitäh selle suurepärase esitluse eest. meie järgmine päevakorrapunkt on kümnes Euroopa Liidu roll Euroopa Liidu roll ähm, laiema Atlandi-ülese partnerluse edendamisel, raportöör Francisco Jose Milan Mon. tegemist on esimesel aruteluga omaalgatusliku raporti üle see siis, milline on Euroopa Liidu roll laiema üle, laiema üleatlandilise partnerluse edendamisel, ma toon, tuletan teile meelde, et äh, siin otsustati raport koostada kahe põhiküsimuse üle Euroopa Liidu roll kahepoolsetel suhetel, võttes arvesse Euroopa, äh, siis äh, Barack Obama teist ametiaega ning teiseks panna need suhted laiemasse Atlandi ülesesse konteksti, raamistikku ning avades siis uusi perspektiive ka Ladina-Ameerika riikidega koostööks ning palun sõna raportööril. aitäh, esimees. eelmisel kuul pidin ma teieni tooma selle dokumendi esialgse versiooni ma kindlasti ei pea nüüd kordama seda, mis ma siis ütlesin, nagu te täpselt või õigesti ütlesite, siis meil on siin kaks äh, küsimust. kõigepealt äh, üleatlandiline koostöö mm, pärast äh, Barack Obama uuesti ametisse valimist ning teiseks vaadata siis, milline on laiem perspektiiv, võttes arvesse kogu Atlandi piirkonda. ning Need kaks äh, aspekti, neid on väga lihtne eraldada, kuid raportis see nii lihtne e, ei olnud. Nad on natukene sarnased, kuid nüüd ma räägin siis raportist. kõigepealt, mis puudutab äh, suhteid äh, Ameerika ja Euroopa Liidu vahel. pärast Obama tagasivalimist on meil võimalus uuesti meie äh, suhted äh, käivitada. praegu on meil ajalooline võimalus, äh, hetk, mil me saame edasi minna tänu Obama tagasivalimisele ning samuti meie kaubandus- ja investeerimispartnerluse lepingu ülevaatamist. seda mm, lepingut alla kirjutata ollakse siis alla kirjutamas ning sellega uuendatakse kahepoolseid suhteid äh, ning see läheb kaugemale kahepoolsest perspektiivist. konkurents, äh, avalikud hanked, ähm, intellektuaalomandi õigused, ka sellel lepingul on globaalne mõju, sellepärast et väga mitmed riigid äh, saavad selle lepingu raames koostööd teha või selles osaleda ning see annab meile selge kahepoolse raamistiku, kuid ähm, ma leian, et see moderniseerib meie suhteid ning ta annab ka selge sõnumi ülejäänud maailmale meie suhted ei ole allakäiguteel, vaid need on väga ambitsioonikalt sihitud ning äh, nad jätkuvad, jätkavad seda ka ning on siis ka äh, tulevikus äh, seda Interresolutsioon võeti vastu oktoobris ning ma tean, et nemad valmistavad praegu ette mm, läbirääkimiste täpsemat resolutsiooni ning minu raportis, te võib-olla juba teate seda, me ei lähe sellistesse üksikasjadesse, kvantitatiivsetesse detailidesse mis puudutab koordineeritud tegevust äh, ning väliseid äh, tõkkeid, siis äh, selles osas leian ma, et kui me suudame teha koostööd koordineeritult Euroopa Liidu ja Ameerika vahel, siis ei tohiks see mõjutada ka piirkondlikke teemasid ega mm, tekitada mingeid konflikte, konflikte Afganistani, Süüria, Hiina ja muude teemadega ning koordineerimine on siin võtmeküsimus, mis aitab olen koostanud ka teisi resolutsioone ning äh, meil peaks olema äh, Atlandi äh, ülene nõukogu proua Ashton ning siis härra Carey räägivad iga kolme kuu tagant väljakutsetest, välispoliitikast, ning ähm, siis teevad, annavad ülevaate kogu olukorrast. samuti Atlandi-ülene poliitikanõukogu on väga oluline tegur ning ähm, esinduse loomine, parlamendi esindus Washingtonis, selle loomine seal on äärmiselt oluline, me loodame, et ka Ameerika Ühendriikide esindus saab ka siin Brüsselis olema ning ähm, me võiksime luua ühise Euroopa Liidu Ameerika töörühma neljal liikmesriigil on samuti veel viisanõue olemas Ameerika Ühendriikidega. teine raporti pool on veidi globaalsema mõõtmega, viimase paari aasta jooksul või viimase paari kuu jooksul oleme selle teemaga väga palju tööd teinud Euroopa Komisjon kahe tuhande üheteistkümnendal aastal äh, tuli välja oma äh, suunistega, loodi su-, sümpoosium küberjulgeoleku teemad, väljakutsetega äh, tegelemiseks ning Ameerika valitsus on samuti sel teemal tugevalt koostööd teinud meil on trans-, Atlandi-ülene ühendus, samuti siseministrid äh, on olnud kaasatud töösse. ma leian, et me pe-, meid peaks motiveerima asjaolu, et kõik on siin maailmas seotud äh, ning ähm, Atlandi äh, ülene koostöö mõjutab kogu maailma, me vajame laiemat koostööd nii põhja kui ka lõuna poolega. Aasia Vaikse ookeani piirkond ka neil on roll mängida, me ei peaks piirduma ainult Atlandi-ülese koostööga, vaid vaatama ka, mis toimub siis lõuna pool, Brasiilia, Nigeeria, Lõuna-Aafrika ja nii edasi ja nii edasi. ning me ei peaks unustama ära ka energia tootmist siis ka Aafrikas, Ida-Aafrikas, Hiinaga suhted ning nende mõjuvõimu suuremine, suurenemine Lõuna-Ameerikas. minevikus äh, on olnud kas Ameerika Ühendriik või siis äh, Euroopa Liit väga tugeva mõjuvõimuga nendes piirkondades, nüüd aga hakkab Hiina sellist mõjuvõimu omandama. minu raport äh, toob välja mõningad tegevussuunad, mõningad valdkonnad Ameerika Ühendriigid ja Euroopa Liit peavad nende kõigi teemadega tööd tegema, töötama siis äh, Ladina-Ameerika suunas, äh, inimväärikuse teemad ja teised meil on vaja kolmnurks, nurgakujulist ähm, trialoogi me peame ka oma poliitikat äh, tegevusse rakendama. sageli üritame me olla tegevad äh, või tegelikult me mm, siis äh, kujutame ette, et Ladina-Ameerika on ühtne plokk, kuid seal on väga palju ka piirkondlikke erinevusi. kliimamuutused kuritegevus, need on kõik väga olulised teemad. kui läbirääkimised lähevad edasi USA-ga, siis võib-olla saaksime kaasata ka Kanada ning Tšiili, Kolumbia, Peruga ja teistega ka läbirääkimistesse astuda. USA-l on samuti vabakaubandusleping nende piirkondadega Tšiili, Kolumbia, Mehhiko ja Kanadaga niisiis, kui meie kahepoolsed läbirääkimised äh, õnnestuvad, siis äh, saab meil kindlasti olema selline nagu kolmnurgakujuline läbirääkimiste raamistik kogu piirkonnaga. ning me saame siis ka globaalse majandamise jaoks lisandväärtust meil on äh, Vaikse ookeani liit, on Karikom, teised organisatsioonid, kus äh, USA ja Euroopa Liit peaksid üritama läbirääkimisi pidada ning vaatama, kuidas meie suhted edasi arenevad nendes organisatsioonides. tuletan meelde, et nii Euroopa Liit kui ka USA Neil on ähm, iga-aastased tippkohtumised ning USA-l see äh, on siis toimumas ähm, järgmine äh, tippkohtumine Panamas ehk võiks meil olla pidev regulaarne ähm, kohtumiste jada, et arutada äh, suht, omavahelisi suhteid. Aafrika puhul on samasugused olukorrad, meil on siin globaalsed väljakutsed, äh, narkootikumidega seotud teema, julgeoleku küsimused. kokaiin tuleb ju Ladina-Ameerikast, siis läheb Mehhiko kaudu Põhja-Ameerikasse ning osa sellest jõuab siis ka Lääne-Aafrikasse, sealt aga levib edasi Euroopasse nii et see on siis lausa juba neljapoolne koostöö, mida oleks vaja teha narkootikumide küsimusega lahendamisel. ning äh, rääkimata veel sellistest äh, aspektidest nagu raha ja relvakaubandus. nii et seega oleks väga hea, kui meil oleks äh, läbirääkimised või dialoogid, siis mitmepoolsed dialoogid kõigi nelja osapoolega piraatlus, võitlus piraatluse võttu, Euroopa Liit ja USA on juba kaasatud sellesse tegevusse, meil on ECOWAS äh, loodud ning samuti ka ECAS ehk siis Kesk-Aafrika riikide majandusühendus, lisaks siis Lääne-Aafrika riikide majandusühendusele. India ookeanil teht-, korraldatav tegevus, nii et neid valdkondi on väga palju, kus võib äh, koostööd teha ja kus edasi minna siin on veel väga palju teemasid, mida tuleks edasi arutada. tegemist on väga keeruka teemaga ning lõpetuseks see ei ole praegu mitmete kaasatud riikide äh, päevakorra esinimekirjas, vaid pigem piirkondlike organisatsioonide äh, agendas, kuid ehk äh, oleks kõikidele osapooltele väga kasulik luua selline ühtne koostöö ehm, siis Atlandi üleselt ning ma olen väga huvitatud kuulama kolleegide arvamust. <laughs> Salafranca. <laughs> Madame Nets, vous désirez intervenir? proua Nets, kas te soovite sõna? palun Uh, härra esimees, kallid kolleegid, äh, ma kõigepealt tänan äh, esimeest ning samuti ka härra Salafrankat äh, ning Milan Monet selle raporti eest, Milan Monni, mis on väga kõikehõlmav raport, kui nii võib öelda, see on niivõrd kõikehõlmav, et üritab võtta arvesse kõiki erinevaid aspekte nii et äh, päris raske on valida siis, mis, mida, mis siin kõige olulisem on. nii et seega teen ma ettepaneku, et oleks väga hea, kui me valime välja mõningad valdkonnad, millele keskenduda ning üks suurimaid väljakutseid ning kõige raskemaid küsimusi kindlasti on kindlasti läbirääkimised kaubanduslepingu üle Euroopa Liidu ja äh, Ameerika Ühendriikide vahel. isegi kui mõlemad osapooled on nõus äh, pikaajalises perspektiivis üldimate, üldistes eesmärkides, siis see üksikasjade väljatimmimine saab olema väga suureks väljakutseks väga mitmel erineval põhjusel ning seega ma leian, et oleks äärmiselt hea, kui me keskenduksime just sellele aspektile. mitte ainult sellepärast, et me peaksime iga hinna eest Äh, kokkuleppele jõudma, mida ei tohiks kunagi toimuda, vaid selleks, et teha vahet erinevate prioriteetide vahel ning arutada kõikide sinu, sidusrühmadega, alustades äh, sellest parlamendist siin, on ilmselge, et äh, on kolleege, kes on väga huvitatud põllumajandusest ning nendel on hoopis teistsugune arvamus, milline peaks olema kaubandusleping Ameerika Ühendriikidega võrreldes nende kolleegidega, kes äh, on huvitatud äh, tööstuslikest aspektidest, nii et see oli siis minu soovitus ning teiseks ma leian, et kui meie äh, tahame, et korraldatakse uus tippkohtumine Ameerika ja Euroopa Liidu vahel, siis me peaksime liikmesriike üles kutsuma, et nad väldiksid mineviku vigade kordamist, nimelt seda, et liiga palju Euroopa Liidu osalisi tahtsid saada sõnaaega Ameerika vastaspoolele siis äh, tehes äh, mitmeid ettepanekuid, äh, nii et kõnesid oli liiga palju ja need olid kõik üsna tähtsusetud, nii et Ameerika osapool sattus segadusse ega saanud aru, millega tegemist oli. nii et meie endi huvides on äh, üritada vältida sellist viga tulevikus, ükskõik kui raske see ka on. ma tean, et see on raske. eelmiste raportite kas see oli siis eelmisel aastal, kaks aastat tagasi, siis mitmed et äh, Euroopa Parlamendi liikmed käisid kongressil, Ameerika kongressil siis ühe aasta sees ning neid liikmeid oli väga palju, see oli hämmastav, kui palju neid oli ning üllatav oli ka see, et neil oli raskusi Ameerika osapoolega kohtumisel näiteks kui Ameerika osapool oleks pidanud kõikide Euroopa Parlamendi liikmetega kohtuma, kes kongressis käisid, siis ilmselt ei oleksid need ameeriklased saanud midagi muud tehagi, kui ainult kohtuda Euroopa Parlamendi liikmetega. seega tööd on veel palju selleks, et omavahelised suhted oleksid tõhusad ning ma kutsun üles kolleege ning kõiki teisi, kes üritavad eesmärgile jõuda, et ma tean küll, et ähm, see töö ei ole lihtne ning äh, seda peab tegema ning ma kõik, kutsun kõiki meid üles äh, keskenduma sellele, et me aitame kaasa ja sellele, et vabakaubanduslepingu läbirääkimised algust, alust, algust saaksid, sest see on väga suur väljakutse, aitäh. härra Pütikohver, palun. aitäh, esimees ka mina tahaksin tänada meie kolleegi härra Milan Monniku tehtud töö eest. tõepoolest, tegemist on väga kõikehõlmava lähenemisega ma tunnistan, et mulle see meeldib, sellepärast et mõnikord vähemalt me peame mõtlema kastist välja ning äh, vaadata, mis on meie igapäevase töö piiridest väljaspool. kuid mõistagi toetan ma ka proua Neitsi selles osas, et me peaksime keskenduma äh, prioriteetsetele teemadele. mul on nimekiri ettepanekutest, äh, mida me tahaksime lisada muudatusettepanekutena teie raportitesse, raportisse. mõningaid te kindlasti juba teate, et äh, meilt see on tulemas ning ma tahan keskenduda kolmele aspektile, mis minu arvates lisaks kaubandus- ja investeerimisteemadel on olulised ähm, ning peaksid olema meie kesk, tähelepanu keskpunktis. üheks on siis äh, kliimateema. härra Obama on oma ametisse pühitsemise kõnes ja varasemateski kõnedes maininud, et tema tahab oma teist ametiaega kasutada selleks, et et äh, minna äh, selle töö kallale siis keskkonnateemale ning me ei peaks kõhklema äh, sellega ning me peaksime olema kindlad ja võtma ameeriklastel siis sõnasabast kinni, sest see on üks teema, kus Euroopa Liidul on mingisugunegi liidriroll olemas. teiseks, ma äh, Äh, tahaksin, et Lähis-Ida osas oleks meil tugevam keelekasutus, kui praegu selles rapo-, raportis on, sest minu arvates äh, peaks siin sellel olema kõrgem prioriteet, kui see praegu on ja seda peaks selgelt väljendama. kolmandaks tahaksin ma, et siin oleks rõhutatud rohkem desarmeerimise ja julgeoleku teemasid ning me ei peaks mitte ainult kirjeldama meie ees seisvaid väljakutseid, vaid haarama ka võimalusest kinni ning ka ise tegema oma vigadest tehtud järeldusi. ning lõpetuseks on alati äärmiselt keeruline olla mingi uue tippkohtumise või uue asutuse või struktuuri vastu kuid kui me tege-, võtame tõsiselt tõhustatud koostööd, et see on see, mida me tahame, siis on meie ees demokraatliku legitiimsuse probleem Atlandi-ülestes suhetes, näiteks et kui me mõtleme Atlandi-ülese kaubandus ja teenuspartnerlusele, siis äh, demokraatliku äh, legitiimsuse abil on võimalik siis teha teatud muutusi teatud aja jooksul. kui me Euroopa Liidus lõime ühise turu, siis me lõime ka ühise parlamendi. nüüd me loome ühise turu ameeriklastega ning milline võiks siis olla vastav meede selleks, et luua ka selline kontrollimehhanism või kontrolli, mm, kontrolliasutus. aitäh härra Salafranca, palun, sõna on teil. aitäh, härra esimees, ka mina tahaksin äh, tänada raportööri Milan Monni. see on hea moodus, kuidas Euroopa Liit saab edendada Atlandi üles, ülest koostööd ning härra Mann on ähm, teinud head tööd, nagu ta alati on teinud ning me näeme selgelt, et ta tunneb väga hästi olukorda, ta on olnud äh, koja liige juba mitu aastat ning on samuti olnud kaasatud äh, et, et äh, siis Atlandi ülese õigusloojate dialoogi töösse. me teame tegemist on väga, et härra Putikhoferi ähm, näol on tegemist väga hea eksperdiga roheliste hulgast, kuid praegusel hetkel peab ütlema seda, et kõik uurimused ja väljavaated äh, näitavad meile seda, et ähm, maailma äh, tasandil on äh, toimumas nihe, teljenihe, nii kõik on nihkumas siis äh, Äh, maa, maakera teisele poole ning viimaste aastate äh, jooksul on maailm muutunud, Ameerika Ühendriigid ei ole enam selline ülemvõim või supervõim maailmas. ning see, mis me siin näeme, on see, et meil peab olema äh, Ameerika Ühendriikidega sügavam di-, dialoog, investeeringud peavad olema ühised ning kaubandus samuti, sest me teame, et äh, maailma äh, SKP-s moodustab see väga suure hulga ning äh, ma olen nõus, et siin raportis on väga palju olulisi aspekte. härra Putikhofer tegi siin väga huvitava ettepaneku ning võib-olla ma saan seda edasi arendada ning ütelda raportöörile, et seda ideed peaks edasi arendama. me teame, et USA president on teinud ettepaneku, et võiks olla Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide tippkohtumine selleks, et arutada globaalseid teemasid, kuid härra Pütikofer räägib siin legitiimsusest äh, härra Püdikofer, praegusel hetkel meil on ühine parlamentaarne assamblee olemas Ameerika Ühendriikidega, meil on olemas ka Vahemere assamblee, meil on Ladina-Ameerika parlamentaarne assamblee ning on ka teisi assambleesid Euroopa Liidu ning äh, põhjamõõte riikidega. mõistagi me tahaksime vaadata meie poliitilist agendat ning äh, soovitada need plaanid sinna. võib-olla saaks meil olla samasugused äh, suhted ka Ameerika Ühendriikidega, kuid selle üle otsustab raportöör, kas seda siia sisse panna. ning ta kindlasti äh, analüüsib siis seda, Äh, neid ideid, mida härra Pütikhofer on äh, välja tulnud ning mina tahaksin ütelda, et Euroopa Liidul on väga palju lep-, lepinguid Ladina-Ameerika äh, riikidega, Mehhikoga näiteks, siis on ka olemas lepingud Kanadaga ning punktis üheksa öeldakse, et me peaksime vaatama, kus me saaksime laiemalt või asjalikumalt luua Atlandi-ülest koostööd. räägime sellest, et meil peaks olema regulaarne vahetus, kaubavahetus ning räägitakse kõik sellest, mida tehakse Ladina-Ameerika riikidega. kas te leiate, et aeg on selleks küps? selliseks Atlandi-üleseks tippkohtumiseks, võib-olla see on veel liiga äh, varajane staadium selleks, seda peaks hiljem võib-olla vaatama. ÜRO äh, raamistiku ning teiste rahvusvaheliste kohtumiste raames võib-olla saaks neid küsimusi ka arutada. selline kolmepoolne äh, suhe see võiks olla tegelikult kasulik, ma tegelikult tervitan härra Miljan Monni raportit, ta tuleb siin välja mitmete ettepanekutega ning äh, tema analüüs on äärmiselt äh, põhjalik. nagu siin öeldi, siis äh, Iraanile lisaks on Lähis-Ida äärmiselt oluline aspekt, president Obama ning mõningad et äh, tema poolt välja toodud äh, algatused ei ole olnud eriti edukad. Äh, me teame, milline on USA seisukoht maailma väljakutsete osas ning siin on väga palju erinevaid elemente, mida saaks siia algatusse sisse panna. ning me siis ootame ära, mida raportöör meile öö, ette paneb kahekümne seitsmes märts, keskpäev on tähtaeg muudatusettepanekuteks ning meie viimane kõneleja on härra Landsbergis, palun. First... suur tänu, esimees. ma kõigepealt tervitan äh, väga härra Milan Monni dokumenti kuna tal on äh, uuenduslik nägemus ja väga terviklik lähenemine Atlandi ülestele suhetele. ja siin on tegemist nüüd äh, uue Euro-Atlandi kolmnurga kontseptsiooniga. Atlandi ülene mõõde kõigepealt äh, tähendab partnerluse ülesehitamist Euroopa Liidu ja USA vahel, see on äh, prioriteet ja seal on välja <clears throat> toodud ka konkreetsed äh, ülesanded kogu Euroopa Liidule ja ka meie parlamendile. aga tegemist on kolmnurgaga, mida tuleb mõista nii, et on üleatlandilised suhted äh, vananema ja väsinud ema Euroopa ja kahe viis korda noorema energeetilise venna vahel, mis on siis mõlemad Ameerikad. ja kui nüüd äh, selle kõik äh, saaks panna koostöövankri ette, siis see oleks tõesti väga tugevaks äh, jõuks ja selleks kujuneks ka meie päästmine. ja veel, äh, mis puudutab äh, ajaloolisi, kultuurilisi sidemeid, siis võib-olla põhjenduspunktis E võiks neid veelgi rohkem toonitada. isegi rohkem kui seni olgugi, et kontseptsioon on muidu selline värske ja uuenduslik. suur tänu, härra Miremann, teil on võimalik vastata. kõigepealt äh, vastuseks äh, proua Neitsile. üleatlandilised suhted USA-ga need on loomulikult niivõrd laialdased, et me peame panema paika prioriteedid ja oma raportis ma üritan need prioriteedid välja tuua, üritan ka esimeste konverentsi töösse kaasata ja luua laialdasemat ähm, lähenemist äh, nendele suhetele, aga see on olnud tõesti priski keeruline Põhja. Põhja põhjasuhteid ehk siis Euroopa Liidu ja USA vahelisi suhteid äh, praegu domineerivad eelkõige kaubanduslepingu alased äh, läbirääkimised. edasi. mõningat äh, segadust selle teemaga tegelemisel tekitab ka pädevuse jaotus siin meie kojas ma käisin hommikupoole INTA komisjoni koosolekul, kuhu mind sõbralikult kutsuti ja seal koostatakse arvamust just nimelt kaubanduslepingu teemal ja juhtivaks komisjoniks on seal just nimelt INTA komisjon. kahekümnendal oktoobril eelmisel aastal me võtsime vastu resolutsiooni, kus me jagasime ära pädevusest ja jah, lähtuvalt siis meie koja reeglitest on mul võimalik ka selle teema kohta üht-teist äh, öelda. mina aga lähen kaugemale kui kaubandus- ja majandusaspektid, ma räägin põhimõttelisest suhtest äh, Washingtoni ja Brüsseli vahel. ja see ongi just praegu see aktuaalne teema ja minu raportis kajastub see punktides kolm ja neli. järgnevatel tippkohtumistel peavad need, nendes punktides mainitud äh, teemad olema esiplaanil. ma suhtun tippkohtumisse üsnagi positiivselt, tegemist on ju äh, iga-aastase tippkohtumisega. juba mõningaid aastaid äh, meil toimuvad siin sellised iga-aastased tippkohtumised, viimane kord äh, varjutas tippkohtumist äh, eelseisvate valimiste õhkkond, aga üldiselt alates Rooma lepingute sõlmimisest on meil sellised kokkusaamised toimunud ja viimane tippkohtumine toimus nii, et äh, esindatud olid äh, kakskümmend seitse liikmesriiki, see tippkohtumine toimus Prahas, Tšehhi presidendil oli seal teatavasti loomulikult oma agenda, mille osas ma detailidesse ei taha laskuda, aga nüüd meil on Lissaboni leping, president Van Rompuy ja niimoodi on meil võimalik palju paremini koostööd teha kui kahekümne seitsmel häälel rääkides. nii et praegu kindlasti me saavutame tippkohtumisel ka enamat ja see on USA jaoks atraktiivsem, kui Lissaboni eelne tippkohtumine oli. nüüd äh, edasi, mis puudutab seda kontsentratsiooni küsimus, siis ma ei saa tõesti koostada raportit, mis kattub hindapädevusega. ja härra Pütikohver, täiesti õige on see, mida te ütlesite globaalse perspektiivi kohta ja muudatusettepanekud on teretulnud aga mul on äh, kolm märkust kliimamuutusest kõigepealt. Te ütlesite, et Obama paneb sellele nüüd äh, rõhku ja punktis äh, kakskümmend kaks ma ütlen, et kiidab heaks president Obama taaskinnistatud kohustumuse võidelda kliimamuutusega, selles osas me oleme kõik nõus loomulikult äh, me võiksime veelgi äh, rohkem detailidesse minna, aga me mainime ka desarmeerimist, äh, kriise, välisriikides, neid teemasid puudutas Obama ka oma kõnes ja piraatlus, see on tõesti oluliseks ohuks maailma meredel, seda ma ei ole ära unustanud ja teil on täiesti õigus, et kliimamuutus on väga tähtis teema, aga siiski mitte selline, mis äh, USA parlamendi alamkoda kõige rohkem liigutaks. tegemist on tõesti väga olulise teemaga, milles me üritame ka edu saame saavutada partnerluses USA-ga. nüüd edasi Lähis-Idast, Obama parasjagu on ju seal ja kakskümmend neli ütleb, äh, et äh, Lähis-Ida rahuprotsess äh, peab saama prioriteediks. igal juhul me kutsume üles USA administratsiooni äh, üles käsitlema Lähis-Ida rahuprotsessi esmatähtsa teemana. võib-olla teile ei piisa sellest äh, ja jutt oli punktis kakskümmend seitse. nüüd edasi, desarmeerimine Obama kindlasti üritab äh, seal midagi ära saavutada puhtalt juba sisepoliitilistel põhjustel. relvakaubandus, ähm, see on ääretult suureks äh, probleemiks äh, ka siis, kui jutt on käsirelvadest. nüüd edasi institutsioonid Atlandi-ülesel poliitikanõukogul on kindlasti vaja täpsemat äh, suunitlust. siinkohal on oluline mainida vabakaubanduslepingu alaseid läbirääkimisi ja loodetavasti äh, jõustub äh, Atlandi ülese poliitikanõukogu loomine et äh, paremini tulevaslepingut rakendada, aga nendest institutsionaalsetest äh, mõjudest ma ei tahtnud rääkida, ma tahtsin rääkida poliitilisest äh, Atlandi-ülesest nõukogust. parun Ashton ja härra Kerry tegelevad äh, selle teemaga ja seal on tegemist rohkem välispoliitika koordineerimisega ja mis puudutab konkreetselt äh, kaubanduslepingut, siis selles osas on pädev INTA. institutsionaalsed arengud on väga olulised, me ei tea, millised organid äh, täpselt äh, luuakse, et monitoorida ja jälgida tulevast kaubanduslepingut. suur tänu ka härra Salafrancale sõbralike märkuste eest, võib-olla isegi äh, liiba, liiga sõbralike märkuste eest. Äh. aga see on seotud ju meievaheliste heade suhetega, nii härra Pütikoferile ma vastasin ja mis puudutab kolmepoolset tippkohtumist ja sellega seotud võimalusi, siis me peame olema suhteliselt tagasihoidlikud, sellepärast et äh, need äh, kolmepoolsed äh, tippkohtumised on keerulised, et seal oleks siis äh, USA, Euroopa Liit ja et CELAC, viimane on otseselt seotud äh, ka Kuubaga ja see on loomulikult USA jaoks keeruline teema, see ei ole praegu päevakorras ei keskpikas perspektiivis, ka lühiajalises perspektiivis, pikaajalises perspektiivis küll. mõneti eksisteerib ka selline äh, väsimus äh, tippkohtumistest, kui lugeda, mida ütlevad ühed või teised, siis ähm, tuleb öelda, et Atlandi-ülene lähenemine ei ole rahvusvahelises päevakorras päris kõige esimene asi. Euroopa Liit äh, tõesti tegeleb selle teemaga intelligentselt Angola ekspordib praegu rohkem naftat eh, Hiinasse kui Saudi Araabia, nii et eh, Brasiilia, Mehhiko, mm, ka kõik need eh, teised tegijad maailma maastikul mängivad olulist rolli. nii et öö, otseselt see Atlandi ülesus ei ole praegu ehk kõige prioriteetsem peame tegema ka koostööd äh, Kesk-Ameerika riikidega, ka julgeoleku valdkonnas, äh, see omakorda mõjutab äh, USA-d, Euroopat, siin räägiti narkokaubandusest, siin tuleb mängu ka Aafrika, muud kaubandussidemed USA jaoks see Atlandi-ülene tippkohtumine ei ole niivõrd oluline, nad mõtlevad rohkem Vahemere tippkohtumisele. me võime loomulikult pöörduda mõttekodade poole, et liituda, liikuda sellise pikaajalise tippkohtumise suunas, võib-olla siis ka saavutatakse midagi. igal juhul Euroopa Liit tõstatab antud teemal, et edasi arendada kolmepoolset koostööd ja mis puudutab kahe tuhande üheteistkümnenda aasta tippkohtumist, siis äh, mõningane tähtsus tal ju siiski ka oli. nii et äh, suur tänu teiepoolsete märkuste eest, jään ära ootama muudatusettepanekuid. nii, ja järgmiseks äh, päevakorrapunktiks on Milan Sabrnoki aruanne kuueteistkümnendal kuni üheksateistkümnendal veebruaril kaks tuhat kolmteist Armeenias toimunud valimisvaatlusmissiooni kohta leidsid aset äh, presidendi valimised ja Serge Sargsjan, ametis olev president, valiti tagasi esimeses voorus ja valimisvaatlusmissioon ütles pressikonverentsil, et äh, valimised olid äh, halduslikult hästi korraldatud ja austati põhivabadusi aga siiski lisas valimisvaatlusmissioon, et oli mõningaid äh, muresid. olgugi, et valimispäev oli rahulik ja korrapärane, oli mõningaid äh, sekkumisi äh, ametis oleva presidendi toetajate poolt. Rafi Jovannisjan vastaskandidaat äh, on protesteerinud äh, pealinnas Jerevanis äh, ja mujal peale valimisi. märtsis tuldi välja valimisjärgse raportiga valimisvaatlusmissiooni poolt ja kritiseeriti valimispäeva järgseid sündmusi. ma annan nüüd sõna Miljan Zabrnohile kes oli Euroopa Parlamendi valimisvaatlusmissiooni juht, nii et ta saaks äh, rääkida oma kogemustest. suur tänu, esimees. ja minu perekonnanime hääldatakse Sabrnoh, aga teie hääldus oli üks parimaid, mida ma olen kuulnud. austatud äh, kolleegid mul oli hea meel üle juhatada valimisvaatlusmissiooni Armeenias äh, veebruarikuus. Euroopa Parlamendi valimisvaatlusmissiooni delegatsioon koosnes Joachim Zellerist, proua Helena Baseskust, proua Eva Jolist ja härra Richard äh, Sarnetskist. ma tahaksin tänada ka neid suurepärase koostöö eest oma raportis tahaksin keskenduda kahele aspektile. presidendivalimised Armeenias ja rahvusvaheline koostöö seoses valimisvaatlusmissioonidega. mis puudutab varasemaid äh, presidendivalimisi Armeenias, siis äh, tuletan meelde, et äh, neid valimisi on peotu, peetud riigi demokraatia lakmustestiks Euroopa Parlament on oma kaheteistkümnenda aasta aprilli resolutsioonis äh, öelnud, et äh, Euroopa Parlament äh, on arvamusel, et õiglased, äh, läbipaistvad, äh, vabad valimised, mis äh, vastavad rahvusvahelistele standarditele, on eelduseks Euroopa Liidu Armeenia suhetele, kaasa arvatud assotsiatsioonilepingu sõlmimisele. niisiis äh, rahvusvahelised valimisvaatlusmissioonid on garantiiks et äh, rahvusvaheline üldsus räägib äh, ühel häälel. Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee, OSCE ja mõnel juhul isegi NATO on osalenud äh, nendel rahvusvahelistel missioonidel. Armeenias otsustas OSCE Parlamentaarne Assamblee mitte osaleda sellega nad jõustasid äh, oma juhatuse otsuse, mis võeti vastu Dublinis äh, detsembris äh, kaks tuhat kaksteist ja ma tulen selle OSCE otsuse juurde hiljem tagasi. tahaksin nüüd rääkida Armeenia presidendivalimistest, et millised on järeldused ja milliseid jätkutegevusi me saaksime teha. kõigepealt rahvusvaheline valimisvaatlusmissioon, ütlevad valimised olid korrapärased, austati põhivabadusi kandidaadid said läbi viia oma kampaaniat takistuseta, meedia pakkus äh, tasakaalustatud äh, infot, kõigil oli võimalik äh, saada juurdepääsu meediale. aga administratiivressursside kasutamine valitsuse äh, ametnike poolt siiski moonutas äh, valimiskampaaniad ja see on vastuolus OSCE reeglitega. pärast aval-, pärast äh, ametlike tulemuste avalikustamist tuli välja, et president äh, Sargesjan valiti äh, tagasi esimeses voorus ja siis tuli valimisvaatlusmissioon välja esialgse raportiga, tuues välja mure seoses teatud valimisringkondade ja teatud häälte arvuga ametis oleva presidendi toetuseks vastaskandidaat on äh, esitanud taotluse kohtusse kuulutada valimised kehtetuks, aga neljateistkümnendal märtsil äh, kohus lükkas ta taotluse tagasi. ma olen toonitanud kuivõrd äh, olulised äh, on äh, rahvusvaheliselt paika pandud äh, valimisvaatlusmissioonide standardid, millest me peame lähtuma. OSCE Odir on arvamusel, et pärast valimisi tuleks läbi viia äh, protsess, mis paremini kaasab äh, kogu äh, ühiskonda. ja kindlasti tuleb äh, täpsemalt üle vaadata ka Armeenia ametiasutuste vastused valimisvaatlusmissiooni järeldustele ja soovitustele mis puudutavad demokraatlikke majanduslikke sotsiaalseid äh, reforme, mis on omakorda seotud Euroopa Liidu Armeenia assotsiatsiooni lepinguga ja sellel kõigel põhineb ka tulevane usk äh, õiglastesse valimustesse. ma tahaksin äh, väljendada kahetsust OSCE Parlamentaarse Assamblee otsuse üle mitmel põhjusel OSCE Parlamentaarse Assamblee juhatuse otsus äh, nõrgendab rahvusvahelise üldsuse võimekust rääkida ühel häälel. pinged äh, Parlamentaarse Assamblee ja Odiri vahel tuleb äh, leevendada nii, et Venemaa, Kasahstan, Kõrgõzstan, Usbekistan, Tadžikistan ja teised lisaks äh, nõrgendada Odiiri ja tema valimisvaatlusvõimekust. Euroopa Parlament on palunud äh, OSCE-l mitu korda tugevdada OSCE Odiiri institutsiooni, kuna see institutsioon on põhiliselt vastutav valimisvaatluse eest OSCE Parlamentaarse Assamblee juhatuse otsus äh, nõrgendab koostööd Euroopa tasandil. Euroopa Parlament on alati äh, kaitsnud seda koostööd ja samuti demokraatiat ning õigusriiklust. Elmar Broki äh, tähendab äh, grupp, mis on tegelenud äh, valimisvaatluse küsimustega, kus Elmar Brok on olnud kaaseesistuja ja mida varsti hakkab kaasjuhatama härra Macmillan Scott, tegeleb selle teemaga tulevikus edasi, suur tänu uh,. Um... tundub, et äh, keegi rohkem sõna ei soovi. niisiis, järgmiseks uh, ja, ja suur tänu teile ettekande eest ja järgmiseks on Kristof Liiseki ja Alois Peterle raport äh, teemal äh, valimisvaatlusmissioon Keenias äh, teisest kuuenda märtsini kaks tuhat kolmteist ja mul on hea meel, et nii härra Liisek kui ka härra Peterle on siin. härra Peterle oli Euroopa valimisvaatlusmissiooni juht ja need valimised toimusid äh, neljandal äh, märtsil ja seni on olnud äh, olukord rahulik Keenias ja see on suur kergendus, arvestades seda, milline vägivallalaine puhkes pärast eelmisi valimisi aastal kaks tuhat seitse. härra Kenyatta napi valimisvõitu on vaidlustatud äh, kohtus. härra Kenyatta ja tema kolleeg Ruto peavad äh, vastama ka rahvusvahelise kohtu äh, ees ja kõigest lähemalt palun räägivad kolleegid. suur tänu, esimees ma leian, et asjaolu, et me täna kohtume siin koos härra Peeterlega, äh, kinnitab seda, mida ma tahtsin e-, isegi öelda, nimelt, et koostöö vaatlusmissioonidel on oluline ja missioon, mida juhtis härra Peeterle, kes tegi koostööd meie delegatsiooniga, kes viibis riigis ainult paar päeva, äh, päädis suurepärase koostööga ja ma tahaksin südamest tänada härra Peterlet, sest ma arvan, et me koostöö sujus väga hästi. meie oma missioon, nagu ma ütlesin, oli väga lühiajaline ja me saame ainult konkreetselt viidata äh, valimiskampaania viimasele päevale ja anda hinnangu paarile äh, kohtumisele, äh, mis leidsid aset meie ja valimistest vastutava administratsiooni esindajate ning äh, mõningate poliitiliste erakondade esindajate vahel. Äh, kohtusime ka Euroopa Liidu diplomaatilise korpuse esindajatega, kes oli kohal ja meil õnnestus nendega suhelda kaks korda. Äh, meie delegatsiooni kuulus seitse parlamendisaadikut, oli esindatud kuus riiki ja seitse erinevat poliitilist erakonda, fraktsiooni ja vaatamata sellele, et see missioon oli lühike ja meie delegatsioon oli äh, väikesearvuline, eh, esindame me üsna laialikult Euroopa Parlamenti ja parlamendis esindatud fraktsioone. nagu ma ütlesin, tegemist oli lühimissiooniga. Eh, me viibisime kohal lühikest aega. härra Peeterle hoolitses meie eest, me saime alguses kogu vajaliku teave meil toimusid mitmed kohtumised Keenia esindajatega ja, ja praegu kõikide liik, Euroopa Liidu liikmesriikide suursaadikutega, kes on esindatud äh, saatkondade tasemel ähm, Keeniast, neid oli vist kokku seitseteist, peaaegu kõik olid kohal. tegemist oli äärmiselt huvitava kohtumisega. kuigi teinekord jäi mulje, et Euroopa Liidu liikmesriikide suursaadikutel oli erinevates küsimustes erinevad seisukohad. Äh, meil õnnestus kohtuda ka paari kandidaadiga, äh, ka presidendi kohale kandideeriva isikuga. kuid me ei kohtunud põhikandidaatidega, kuna meie äh, missioon oli väga lühike ja ma loodan, et selle kohta saab härra Peterle anda täiendavat infot nagu ma ütlesin, me kohtusime nendega, kes vastutasid valimiste korraldamise eest, kohtusime poliitiliste erakondade esindajatega. valimispäeval eh, jagunesime me kolme meeskonda ja eh, vaatlesime valimisi pealinnas Nairobis ja Naivashas, mis asub eh, Nairobist põhja pool, Põhja-Keenias, see on maapiirkond ja meie tähelepanekud valimispäevast on kirjeldatud ka meie arvamuses, raportis, mille me oleme teile saatnud ja äh, langevad kokku härra Peeterle missiooni tähelepanekutega ja me konkreetselt kirjeldame seda, mida meie täheldasime valimispäeval. Nendes äh, valimisjaoskondades, kus meie vaatlesime, äh, olid valimised väga hästi korraldatud ja kõik meie delegatsiooni liikmed äh, rõhutasid, et äh, need olid professionaalselt läbi viidud ja äh, valimiskomisjoni liikmed olid väga hästi ette valmistatud. seega valimisjaoskondades valimisametnikud olid hästi ette valmistatud, osutasid abi seega äh, ei meil ega ka teistel kohalikel vaatlejatel ega ka rahvusvahelistel vaatlejatel, kes olid kohal, ei olnud mingeid pretensioone äh, valimiste korraldamise kohta. Äh, härra esimees, te mainisite valimiste viimast vooru ja loomulikult tol valimispäeval leidis aset mitmeid sündmusi, aga meie ähm, vaatuspäeval juhtus ainult üks asi Mombasas. Äh, mitmed inimesed said surma, sealhulgas ka valimisjaoskonna töötajad, Punase Risti esindajad ja politseinikud. see, mis juhtus Mombasas, äh, ei olnud seotud äh, valimisvastase võitlusega selles olid süülised separatistid, kes üritasid äh, eraldada äh, osa Keeniast ja kasutasid ära valimispäeva oma nõudmiste esitamiseks. nagu ma ütlesin, see oli väga traagiline vahejuhtum, kuid see oli kohalik äh, vahejuhtum, see ei, ei levinud riigis. Nairobis ja mujal selliseid vahejuhtumeid ei toimunud see koht, kus meie vaatasime valimisi, oli rahulik meie paljude üllatuseks ja paljude äh, geenialaste äh, üllatuseks me avaldasime ka oma arvamust, äh, täheldades, et osalemisprotsent oli väga suur. Teil on ilmselt kogemusi valimisvaatlusmissioonidelt teistes riikides, kuid kui me mõtleme äh, valimiste päeval valijate järjekordadele Poolas, äh, siis olukord oli hoopis teistsugune. Keenias inimesed võtsid ennast järjekorda juba hommikul kell kolm ja erakonnad pöördusid rahva poole üleskutsega osaleda massiliselt valimistel. Äh, inimesed läksid valimiskastide juurde, nad ootasid rahulikult järjekorras, teinekord tunde pidid ootama mõni järjekord oli tuhandepealine. kuid vaatamata nendele väiksematele probleemidele, äh, valimised kulgesid hästi ja valimispäeval oli õhkkond rahulik. Äh, seda muljet kinnitasid ka teised vaatlejad, äh, kohalikud vaatlejad ja Euroopa Liidu vaatlejad see oli väike vahejuhtum fiasko, äh, kuna kasutati äh, elektroonilist biomeetrilist tuvastamissüsteemi ja süsteem tõrkus, ta ei toiminud igal pool hästi, kus ta oli paigaldatud ja vali-, mõndades valimisjaoskondades töö katkes isegi paariks tunniks, kuna aku ütles üles ja elektrienergiat ka ei olnud. no see oli väike niisugune tõrge Äh, tehnilist laadi tõrge. kuid sellele järgnenud pressikonverentsil äh, ma ütlesin, et äh, Euroopa Liidus on ka liikmesriike, kus ei ole veel kasutusel selline elektrooniline biomeetriline tuvastussüsteem. valimis komisjon äh, äh, tegutses väga kiiresti, kui mulle valimisjaoskonnas tekkis probleeme, äh, võtsid kasutusele sellised tavalised traditsioonilised tuvastamissüsteeme, võrdlesid isikute samasust valimite nimekirjade. teinekord oli vaja isegi sõrmejälgi võtta, kuid üldiselt kõik toimis ma tahaksin seejuures rõhutada ühte olulist aspekti, Äh, seoses valimiseelse missiooni koosolekuga. härra Kenyatta oli üheks kandidaadiks. me soovisime temaga kohtuda, kuid kahjuks meie taotlus lükati tagasi, ta keeldus meie delegatsiooniga kohtumast ja härra Odingi poliitiline leer tema leeri kuulus üks tähtis isik, kes oli valimiskampaania juht, meil õnnestus temaga kohtuda ja temaga toimunud vestlustes ta rõhutas, et härra Odinga poliitiline leer tunnistab äh, valimistulemusi ja tunnistab ka kohtuotsuste, sest te olete ilmselt ajakirjanduse kaudu teadlikud, eh, kuna seda on üsna palju kajastatud. et kuigi kogu see protsess ei ole veel lõpule jõudnud, valimiskomisjon on tulemused avalikustanud. Mandaja sai null koma seitse protsenti, härra Kenyatta võitis viiskümmend viis protsenti häältest kuid ma tahaksin meenutada, et, et nendes miljonite häälte puhul, mis anti, tegemist oli ainult paari tuhande häälega, mis vaidlustati ja nüüd me ootame kohtu lõplikku otsust selles küsimuses. ja ma loodan, et see otsus tuleb nädala pärast. ma ei tea, kas härra Peeterlal on täpsemat ajakohasemat teavet selle kohta, kuid nii palju kuulsime meie selle kohta. mis puutub nüüd minusse, siis see on kõik, mis ma tahtsin sissejuhatuseks öelda, kui teil on küsimusi, siis ma hea meelega vastan neile, kuid äh, ma usun, et härra Peeterlil on põhjalikumad teaved, kuna tema juhtis pikemalt äh, vaatlusmissiooni suur tänu, ütleb härra Pederle. ma tänan ka härra Liisekit, parlamendi delegatsiooni juhti. härra Liisek äh, ei olnud mitte ainult seitsme parlamendiliikme väga pädev juht, äh, tal on ka suurepärane mälu ja see on väga hea omadus. Äh, ta esitas väga põhjaliku äh, aruande, kuid ma tahaksin omalt poolt lisada järgmist. härra esimees, nagu te ütlesite viis aastat tagasi äh, toimunud valimised olid hoopis teistsugused. tuhat kakssada inimest said surma, äh, tuhanded inimesed muutusid riigisisestega põgenikeks ja äh, mitmed tuhanded inimesed ei ole veel koju naasnud. Euroopa valimisvaatlusmissioon koostas aruande Äh, mida arvestati ka põhiseaduse muutmisel ja valimisseaduse muutmisel. seega institutsioonilises mõttes oli Keenia seekord paremini ette valmistatud valimiste läbiviimiseks, seega valimisseadust ja põhiseadust muudeti. sõltumatu valimiskomisjon moodustati äh, kohtusüsteemi reformiti ja rakendati ka teisi meetmeid. siinjuures tuleb mainida, et toimus kuus valimist, presidendi valimised, piirkondlikud valimised, kuberneri valimised, kohaliku omavalitsuse äh, valimised, kõik toimusid samaaegselt. Äh, see tekitas võib-olla raskusi nii valijatele kui ka valimiskomisjonidele, kuid kõik viidi läbi äärmiselt professionaalselt, nagu härra Liisek ütleski esines küll tehnilisi probleeme, kuid äh, need pikad valimised viidi läbi äärmiselt professionaalselt, vaatamata sellele, et osalusprotsent oli väga kõrge Neid tulemusi on juba tutvustatud kuid, kuid null koma seitsme protsendiline võidumarginaal saavutati küll Äh, kuid härra Kenyatta ja Odinga poolt antud äh, häältevahe on juba mitusada tuhat, nagu ma ütlesin. Äh, vastav allianss on esitanud edasikaebuse laupäeval, seega see küsimus ei ole veel lõplikult lahendatud. kaks nädalat pärast edasikaebuse esitamist peab kohus tegema oma otsuse. kuid kaebuse esitanud partei nõudis valimiste tühiseks kuulutamist. me endiselt ootame kohtuotsust ning vahepeal on hea meel tõdeda, et äh, olukord on jäänud rahulikuks ja kõik äh, valimisprotsessis osalenud on pöördunud oma toetajate poolde üleskutsega avaldada oma tahet rahumeelsel viisil. väga paljud arvasid, et osalusprotsent saab olema teistsugune ja mõned lahkusid isegi Keeniast ja Nairobist hirmu kütkes, kuid jumal tänatud, Keenia äh, näitas üles äh, küpsust ja ma loodan, et selline olukord jätkub ka pärast kohtuotsuse väljakuulutamist. ma tahan öelda, meie missioon ei olnud niimoodi romantiline missioon. meil oli kuuskümmend viis vaatlejat, kes jäid keskpikaks või pikemas perspektiivis, kuid esitati kahtlusi ka meie objektiivsuse suhtes. väga sageli me pidime inimestele selgitama, kes me oleme, millised on meie volitused, kellega me teeme tööd ja tänu koostööle äh, parlamendisaadikutega suutsime me tõestada kõigile, et me töötame objektiivselt. ja väga sageli esitati veel üks küsimus ja seda esitati ka pressikonverentsil ja küsimuseks oli mida me arvame asjaolust, et äh, kaks kandidaati on kutsutud Rahvusvahelise Kriminaalkohtu ette. loomulikult meil puudus poliitiline mandaat oma poliitiliste eelistuste väljendamiseks, kuid aga kui see muutub osaks poliitilisest protsessist, hakkame me ka sellega tegelema, kuid meie ei soovinud sekkuda valimisprotsessi. Äh, see lugu kulgeb oma rada pidi ja nagu härra Liisek ütles Äh, osadel liikmesriikidel on teistsugune seisukoht võrreldes avalikustatud seisukohaga. Need valimised äratasid väga suurt huvi, sest mitte kunagi varem pole kohal olnud nii palju äh, rahvusvahelisi vaatlejaid. Aafrika Liit tegi väga palju äh, ära nende vaatlejate tegevuse koordineerimiseks ja kõik vaatlejad läksid sellega kaasa selle nimel, et saavutada häid tulemusi. oli palju kandidaate, sealhulgas ka härra Kenyatta koalitsiooni esindajad. ma kohtusin ka härra Rutoga, kes on Kenyatta esimene abiline. me kohtusime kõiki kandidaate ühetaoliselt, jälgisime protsessi iga etappi ja missioon annab oma lõpliku arvamuse valimiste õiglase ja läbipaistva tegevuse kohta pärast seda, kui see protsess on lõppenud ja kuni see protsess ei ole lõpule viidud, kuni kohus pole otsust langetanud, ei saa me ka omapoolset lõplikku hinnangut anda, nii palju siis minu poolt. loomulikult äh, selle missiooniga kaasneb ka väga palju huvitavaid üksikasju ja kuigi paljud esitasid omapoolseid kahtlusi, äh, siiski me tundsime, et me oleme teretulnud. mõnikord sooviti, et me sekkuksime, aga see ei kuulnud meie mandaati, me olime sunnitud keelduma ja äh, paluma need pöörduda vastavate institutsioonide poole. oma sõnavõtu lõpuks tahan öelda, et ma sain väga palju Keenia kohta teada ja ma arvan, et tegemist on riigiga, kellest võib saada Euroopa Liidu jaoks oluline partner. geenilised eh, tunnevad need paremini ja teavad, mida valimised tähendavad nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasemel Äh, ka naaberriigid avaldasid oma soovi, et valimisprotsess kulgeks rahumeelselt, nii palju siis minu poolt ja ma olen valmis vastama teie küsimustele. suur tänu selle ettekande eest. kas keegi soovib sõna? härra Guerrero. ma tahtsin öelda, et see oli väga hea ülevaade ja parlamendi delegatsiooni juht ja Euroopa Liidu valimisvaatlusmissiooni juht mõlemad väga õigesti ja objektiivselt kirjeldasid seda, mida me nägime Keenias. me peame ära ootama, kuni ülemkohus otsustab, kas valimistulemus on kehtiv või mitte. loodetavasti äh, see protsess äh, laheneb rahumeelselt ja ei päädi konfliktiga. kolleegid, selle pika päeva lõpuks tahan tänada teid teie tähelepanu ja kannatlikkuse eest.